koos ja eesmärgiks on muidugi inimõiguste olukorra paranemine ja vabaduste jalule seadmine Tiibetis. suur tänu, proua president! suur tänu, sellega on arutelu lõppenud. austatud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend. olukord on selline, et artikkel sada viiskümmend näeb ette et äh, me arut-, äh, et me käsitleme seda päevakorrapunkti maksimaalselt kolmkümmend minutit. meil on rohkem kui seitsekümmend neli sõnasoovijat. niisiis rohkem kui seitsekümmend neli sõnasoovijat ja me ei saa kolmekümne minuti jooksul kuulata ära kõiki seitsekümmend nelja sõnasoovijat ja seetõttu esimest korda äh, toimus ennem äh, sõnasoovijate valik ja seda väga selgete kriteeriumite alusel, nimelt äh, need, kes siin juba teise arutelu puhul soovisid saada sõna, siis nemad saavad nüüd kõigepealt sõna Need aga, kes said teiste arutelude puhul juba sõna, nema, nemad praegu sõna ei saa. ja kõiki teavitati eelnevalt ka emaili teel. ja seetõttu ei pea kolleegid ka siin meeleheitlikult oma kõneaega ootama. ma loodan, et äh, suhtute mõistvalt äh, sellesse protsessi, et me saaksime korralikult äh, selle päevakorrapunktiga käsitleda. nüüd siis Need, kes sõnaaega, kõneaega said, saavad nüüd ka kohe alustada, kõigepealt härra Svensson. proua president. Sudaanis leidsid aset esimesed valimised tulevad esimesed valimised ähm, peale kahtekümmet nelja aastat kuid me teame, et äh, on äh, Haagis äh, Sudaani, Sudaanis valitseva režiimi juht kohtusse kaevatud tema vägivaldse valitsusviisi pärast. samuti on meile öeldud, et Äh, on öeldud opositsioonile, et kui nemad hakkavad äh, kuidagi valimistesse mm, sekkuma, siis neile raiutakse sõrmed maha. doonorriikide konverentsil otsustati, et äh, neli miljardit eurot tuleb koguda selleks, et selle riigi ülesehitustööks. ma arvan, et me peame seda asja edasi arutama, kõneled katkestatakse. ja järgmine kõneleja. härra Baltsiitis Äh, aitäh, president, kolleegid! me kuuleme praegu, kuidas valju häälega teatatakse, et Euroopa Liidu majandus on taastumas, aga paljudes liikmesriikides ei ole kriis sugugi läbi. avalik arutelu äh, sellel teemal piirdub aga riigi rahandusega, kiiresti kasvav tööpuudus on aga mõnedes liikmesriikides jõudnud kõrgele selle tase, kõrgele tasemele. imelik on aga see, et kõrged Euroopa Liidu ametnikud kiidavad mõningaid valitsusi edusammude eest, samas nende koduriikides tööpuudus kasvab kiiresti, sotsiaalsed tagatised vähenevad ning vaesuse, allpool vaesuse piiri elavate inimeste hulk kasvab. Need inimesed ei saa Euroopa Liidust aru, ei saa aru, kas Euroopa Liidu poliitika on vaesuse vähendamine või vaesuse suurendamine. valitsused, kes ei suuda tööd puuduse kasvu peatada ei vääri kiis, kiitust. Euroopa Liit peaks vaatama, millised on riiklikud strateegiad kriisist väljatulemiseks ja vaatama, millised on ka sotsiaalsed reformid ja nende tagajärjed inimestele. aitäh! suur tänu ja nüüd äh, proua Alfano. aitäh, president, Itaalia parlament on, äh, me kuulsime seda, et kuusteist inimest on juba äh, kuritegudes süüdi või mõistetud ja Euroopa Liidus ei ole millist seadust, mis, mis ei lase karistatutel siia, siia valitud saada. liikmesriikide asi on otsustada, kas neid ametisse nimetada või ei. Itaalias on meil praegu käimas nõndanimetatud äh, puhta parlamendi operatsioon kas me tõesti laseme Euroopa Parlamenti valida selliseid inimesi, kui inimene on ikkagi kandidaat, siis tal ei tohiks olla kriminaalkaristust? härra Leene. härra Lainen rääkis siin Kassiini juhtumist ja otsustati, et AFCO komisjon selle asjaga enam edasi ei tegele aga tuginedes reeglile sada kakskümmend kolm, me peaksime ju ikkagi käsitlema ühtset valimismenetlust, aitäh! suur tänu, proua Kreese! Äh, tere õhtust kõigile! Fontarabi lennujaam on selline mida peetakse üheks kõige ohtlikumaks. Äh, maandumisrajad on ohtlikus piirkonnas ning Prantsusmaa ja Hispaania kokkulepe lendude arvu kohta on selline, millest ei peeta kinni ja nüüd räägitakse, et seda lennujaama tahetakse laiendada. Euroopa Komisjon ma tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon on kiitnud heaks äh, kohaliku looduskeskkonna hävitamise, mis kuulub muideks Natura kaks tuhat alla olemas on juba rahvusvaheline lennujaam, mida piisavalt ei kasutata ja mis asub küllaltki lähedal, kas ei oleks üldse parem kasutada mittesaastavaid transpordiviise? nii et, et ma tahaksin, et te arvestaksite selle lennujaama laiendamise küsimuses seda. suur tänu, härra Mikalski. E, suur tänu mina sooviksin rääkida Maksim Sujevast, kes on äh, Vene ajakirjanik, kes tapeti Valgevenes. ta oli äh, ajaveebi äh, äh, pidaja ning see on loomulikult oli esimene kord, kus äh, Venemaal ajakirjanikke on tapetud. meil on viimastel aastatel juba tosin näi-, sellist näidet. tegu on väga keerulise olukorraga, sellepärast me teame, et ilma ajakirjanike tööta ei saa olla ei demokraatiat ega vabadust ja seetõttu me peame mainima seda teemat ka alati Venemaaga kõnelustes. ma tean, et äh, toimub ka seminar siin sellel teemal ja minu äh, delegatsioon koos Ahveti komisjoniga ka osales selles ning ma arvan, et me peaksime taaskord rõhutama seda, et ajakirjanike vabadus on äh, ka üheks põhiõiguseks äh, riikides, suur tänu. härra Huntis järgmisena, palun. Äh, suur tänu, proua president, kallid kolleegid. mina tahaksin teile öelda, et viimased andmed näitavad seda, et Ameerika süüdistajad on Saksa ettevõtte Daimleri mõistnud süüdi vali, välisametnike ko-, äraostmises oma seisukohtade kaitseks, nimelt väidetavalt Daimler on andnud altkäemaksu just nii nagu Siemens. Siemens ostis ära kolmeteistkümne riigi valitsused selleks, et endale saada avalike hankelepingud. see skandaal endiselt veel äh, omab järelvõngeid Kreekas. mitte ainult ei ole tegemist seega majandus- ja finantskriisiga, vaid moraalse kriisiga. Saksa valitsus ei taha oma riigi piiridest väljaspool nende asjadega tegeleda ja, ja jättis mulje, et tegemist ei ole probleemiga. Euroopa Komisjon peab midagi tegema. kaasama peab Olafi ja praegu ei kaitsta Euroopa maksumaksja raha niimoodi. härra Salafranco, palun järgmise äh,, Salafrakos järgmisena, palun proua president, ma tahaksin Euroopa Parlamendis öelda, et kaks kell neliteist viisteist täna Türgi Pafra laev rikkus Kreeka territoriaalvete piiri ja tekitas probleeme Kreeka kaubalaevale ja see tähendab seda, et see, mida me täna rääkisime siin äh, istungi alguses Kreeka finantskriisist, oli äh, kergelt nihkes. sellepärast, et äh, minu meelest on Kreeka probleem poliitiline, sellepärast et naabrid on meie osas kaasuspelli välja kuulutanud või omavad seda ja pidevalt rikuvad meie vee, meie territoriaalvete piiri ja õhuruumi kõneleja katkestatakse. vabandust, mikrofon äh, lülitus välja. härra Salafrakos, ma tahan, et te teaksite, et Kreeka võttis kasutusele väga karmid meetmed äh, finantskriisist väljatulemiseks, mis on Kreeka majapidamisi oluliselt tabanud. kreeklased on äh, äh, heitumas, Kreeka ühiskond ei kannata seda enam välja ja probleem on poliitiline. me ei palu teilt raha, mitte kellegilt me ei taha raha. me tahame, et te näitaksite üles solidaarsust Euroopa Liit eh, ühendusena näiteks üles solidaarsuse aitaks lahendada probleemid. härra proua president katkestab mikrofoni ja annab järgmisena sõna härra Obermeierile. umbes kümme aastat on sellest möödas, kui neliteist liikmesriiki eh, kehtestasid sanktsioonid Austria vastu. Austria ministrid ei tohtinud eh, ministrite nõukogul osaleda kuid äh, sellegipoolest tohtis Austria äh, maksta raha ühispatta ning vastav äh, raport näitas, et Vabaduspartei osalus tegelikult mitte mingisugust negatiivset mõju ähm, demokraatiale riigis ei, ei olnud. tegu oli siin Austria suveräänsuse rikkumisega. ma arvan, et me siin õppisime Äh, siiski austama liikmesriigi iseseisvust ja, ja liikmesriikide äh, kodanikke. ma loodan, et üks põhiinkvisaatoreid, äh, pra-, härra Louis Michel, siiski julgeb tulla Austriasse puhkusele. suur tänu! ja järgmisena härra Mathieu. suur tänu, proua president, ähm, eile tunnustati ähm, Prantsusmaale Jean-Cher Ferrat, kes oli äh, Prantsuse brigaadi äh, juht, äh, meie politseinik ning kuueteistkümnendal märtsil Pariisi piirkonnas sattus ETA rünnakute ohvriks. kahjuks ähm, kaheksasada inimest on viimase neljakümne aasta jooksul küll hukkunud ETA kätes, kuid esimest korda on tegemist äh, Äh, Prantsuse kodaniku tapmisega ja see kõik tähendab seda, et me peame hoogustama oma tegevust terrorismi väljajuurimise osas. koostöö Prantsusmaa ja Hispaania vahel peaks olema siin eeskujuks. tegemist oli ka esimese riigiga, kes ühismeeskonnad juurdluse heaks äh, koostasid ning need äh, meeskonnad on olnud väga tõhusad vaatamata aga politsei ja kohtuüksuste ähm, koostööle ei olnud võimalik sellist ähm, tapatööd äh, vältida ja seega me peame oma tegevust veelgi äh, suurendama. härra Higins, kellel ei ole mikrofoni äh,. teine härra Higins või? tõesti, parlamendis on kaks härra Higinsit väidetavalt Joe Higgins saab sõna kõigepealt ja proua president vabandab. pange kell nulli uuesti, palun. president äh, Valdis Suusas äh, on inimesed oma võimuga üritamas äh, pidurdada kiirrongi ehitamist. see on väga ilus piirkond, kui ta on ainult nelikümmend kaks kilomeetrit lai, kuid seal on tohutu suur maantee äh, ja raudtee ja äh, selle uue rongivastane kampaania, kampaania näitab, inimesed ei taha seda ainult, ainult nelikümmend kaheksa protsenti raudteede äh, suutlikkusest on praegu käigus, see oleks väga ohtlik programm, asbesti ja uraani oht tänu Äh, tunnelite kaevamisel, ainult suurettevõtjad saavad sellest kasu. kümned tuhanded inimesed on sellele ehitusele vastu seisnud ja äh, kampaaniat äh, on üritatud ähvardada vägivallaga. ja see kampaania leiab meie toetust, need inimesed ei tagane ja Valdisuusa inimeste võit oleks terve mõistuse ja keskkonnavõit. suur tänu, järgmisena härra Natsaool proua president, ma olen äh, järjest rohkem mures, kuidas minu valimispiirkonnas kasutavad kohalikud omavalitsused parkimistrahve oma sissetulekute suurendamiseks. üks väike äh, maapiirkond, seal toodi sisse parkimistrahvid, see suurendab, see ohustab kohalikku tööstus ning äh, juba VKE-d, kes on niigi raskustes, äh, peavad uksed kinni panema. inimesed äh, süüdistavad Briti valitsust, teised kohalikke omavalitsusi, aga Euroopa parla-, Euroopa Liidu must käsi on nagu ikka mängus raamistik, mis on ette nähtud Euroopa Liidu transpordi- ja ruumipoliitikas kaks tuhat kümme, on süüdiseks, süüdi ja selles peitubki Euroopa Liidu geenius. Ähm, alati on keegi, kes kaotab selles poliitikates, kas äh, väike kohalik postkontor või mingi pood, aga Euroopa süüd kuidagi kuskilt radarilt üles ei leia. järgmisena saab sõna proua Sinclair. suur tänu, proua president mina olen West Midlandsist pärit ja kakskümmend protsenti West Midlandsist on rohelise vööndina klassifitseeritud ja see roheline vöönd on kaitsnud meie maapiirkondade ilu ja, ja pidurdanud linnade laienemist, kuid Euroopa Liidu julgustusel on Briti valitsus äh, suurendanud asunduste loomist ja rohelist vööndit ohustanud ja see on mulle väga südamelähedane küsimus, kuna see on minu kodu lähedal. see näitab seda, et ei austata meie kultuuri ja pärandit, aga mis, teil on täiesti suva Euroopa ühendus enne Euroopa Liitu on algusest peale meie kultuuripärandit äh, alahinnanud ja ega teilt midagi rohkem eriti nagu loota polegi, aitäh. suur tänu, järgmine kõneleja proua Antonescu. aitäh, president. ma võtan sõna täna õhtul selleks, et öelda, et ma leian, et Euroopal on vaja integreeritumat strateegiat, tegemaks lõpu vägivallale naiste vastu. paljud liikmesriik, paljudes liikmesriikides on toimunud arutelud sellel teemal mõned fraktsioonid omavad selles küsimuses üsna veidraid vaateid, aga ma leian, et äh, perevägivald läheb kaugemale poliitilisest ideoloogiast, küsimus on ausamas ja õiglasemas ühiskonnas. me peame hoolitsema selle eest, et me takistame ka psühholoogilist vägivalda naiste vastu ma tervitan asjaolu, et eesistujamaa Hispaania on teinud äh, naistevastase vägivalla vastu ja perevägivalla vastase võitluse oma prioriteediks. Euroopa Seirekeskuse loomine võitluseks vägivallaga on väga oluline. samuti on olemas äh, number, millele saab helistada ja see kõik oleks väga kasulik. proua Blinkevitš-Jute järgmisena aitäh, president! mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Liit on otsustanud võidelda vaesuse vastu ning on kuulutanud selle aasta Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. praegu on kuskil kaheksa miljonit eurooplast, kes elavad allpool vaesuspiiri. väga paljud eurooplased, kellel on töökoht, peavad ka vaesusega äh, võitlema. Euroopa Liit on eraldanud seitseteist miljonit eurot selleks, et ellu viia kahe tuhande kümnendal aastal konkreetseid meetmeid Eh, seda raha kasutatakse teadlikkuse tõstmisele, seminarile, konsultatsioonidele avalikkusega, mille eesmärgiks on vaesusevastaste stereotüüpide vastu võitlemine. see on väga suurepärane algatus, aga me peame hoolitsema selle eest, et neid vahendeid kasutatakse läbipaistvalt ja et nad jõuaksid tõesti nende kodanikeni, kes neid kõige rohkem vajavad. ma pean rõhutama ka seda, et aasta ei ole piisav, et vaesust ohjata. ma tahaksin Euroopa Liitu ja liikmesriike kutsuda üles astuma äh, konkreetseid samme ja võtma endale pikaajalisi kohustusi kõigil tasandis, tasanditel taga, tagamaks äh, vahendite läbipaistvat e-, eraldamist neile, kes neid kõige rohkem vajavad. aitäh. Iisraeli valitsuse otsus äh, jätkata uute elamute ehitamist Ida-Jeruusalemmas ning asunduste laiendamist läänekaldal ning Gaza Maaripal blokaadi jätkamist äh, ja sellele tuleks lisada veel ka Iisraeli armee kasvavad rünnakud Palestiina territooriumil. see kõik äh, peegeldab Iisraeli poole kriminaalseid plaane, imperialistlikke jõudude plaane Palestiina ja teiste piirkonna rahvaste vastu. ja see peaks veenma ka kõige umbusklikumaid, et asi tõesti nii on. Äh, Iisrael äh, on tõhustanud oma suhteid Euroopa Liidu ja USA-ga sellist toetust äh, äh, väljendati siis, kui äh, Iisraeli peaminister hiljuti USA-d külastas. Öeldi, et Iisrael on rohkem kui prioriteet selles geopoliitilises imperialistlikus plaanis. esimees katkestab kõneleja, teie aeg on läbi, järgmine kõneleja, härra Paška Maďarska okolo 400 tisíc Slovákov, rovnako äh,. Ungaris äh, on äh, umbes nelisada tuhat Slovaak-, slovaaklast äh,. Ungaris äh, ja Slovakkias elab samuti ungarlasi ja vähemus on siis üks kolmandik nende esialgsest arvust, sellepärast et Slovaki valitsus on äh, Ungari äh,, ungarlastele äh, andnud äh, haridust emakeeles Ungaris, aga asjad niimoodi ei ole ja seetõttu äh, Ungari viim-, presidendi viimased sõnavõtt hariduse teemal äh, on äh, tõesti väga küüniline ning äh, slovakid, serblased ja rumeenlased ning teised vähemused Ungaris kannatavad. Äh, Ungari vähemuste ombudsman on hoiatanud, et Ungaris toimub etniliste vähemuste täielik assimileerimine, aitäh ja järgmine kõneleja on härra Nikulescu Eh, president, Euroopa Liidul on väga ranged reeglid toiduohutuse kohta. ettevõtted peavad investeerima väga palju, et nendest seadustest kinni pidada. rohkem kui seitsekümmend viis protsenti kõikidest kanadest näiteks, kes Euroopa Liidus tapetakse, on ometigi bakteritega nakatunud ja seega on see vastuolus äh, sätetega, näiteks äh, paljudel on salmonella bakterid ning üheksakümmend protsenti äh, lindudest, keda Euroopas kasvatatakse, neil on see probleem, nii et, et tegemist on väga tõsise probleemiga. mida me saame teha selleks, et eurooplastel tõesti oleks juurdepääs kvaliteetsetele ja ohututele toodetele? Need eeskirjad, mis meil praegu on, on väga ranged, aga väga bürokraatlikud ja võib-olla mitte kõige paremad. suur aitäh ja järgmine kõneleja on härra Kapatš. proua president Veni turu määrus aastast kaks tuhat seitse Euroopa Komisjon paraku on äh, rikkunud olemasolevaid eeskirju. sellepärast, et äh, rikutud on mõningaid äh, geograafilisi nimetusi. sellepärast, et siin tuleb vaadata, kas nimi või päritoluriiki kaitstakse kaubamärgi all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 proua eh, president, Euroopa välisteenistus peab esindama Euroopa Liitu välispoliitilistes küsimustes. ja välisteenistus peab tagama selle, et kõik liikmesriigid oleksid eh, võrdselt esindatud, kõik liikmesriigid peaksid eh, nägema, et nende kogemused, traditsioonid, kultuur oleks teenistuses esindatud. loomulikult tähendab see ka seda, et, et meil on ka öö, võrdõigus valitsemas personali valikus. kuid äh, praegu nõukogu ja äh, komisjoni äh, peasekretär võtab diplomaate liikmesriikidest, kuid nemad moodustavad ainult ühe kolmandiku personalist. kui nüüd vaadata ametnike tausta, siis ma arvan, et me peaksime siinkohal tõesti tagama selle, et äh, välisteenistuse personal peegelduks, personalis peegelduks ka geograafiline tasakaal. suur tänu ja järgmine kõneleja. aitäh, president. Euroopa Liit kirjutas alla äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames kokkuleppe Ladina-Ameerikaga äh, banaanitolle vähendatakse oluliselt. sellise lepingu peatamine eh, mõjuks negatiivselt banaanikasvatajatele, eriti nendele, kes elavad Madeiral, aga samuti ka Kanaari saarte omad kannataksid. inimesed, kes nendes piirkondades banaane kasvatavad, on eh, väga rasketes probleem- eh, ra, suurtes raskustes, arvestades hiljutisi katastroofe, mis seda piirkonda on tabanud ja neil on tõsiseid probleeme niisiis äh, Madeira ja Kanaari saarte banaanikasvatajate jaoks äh, on vaja erilisi tingimusi ja samuti tuleks silmas pidada ka geograafilisi tingimusi, nii et nad saaks ikkagi banaane kasvatada ja eksportida, aitäh! proua Childers järgmisena, palun. proua president, SRT Technics umbes aasta tagasi öö, otsustas oma Dublini lennujaama poe kinni panna, kuna nad on miljard eurot kaotanud. selleks, et see raha tagasi saada, esitasid nad taotluse kahe tuhande üheksandal aastal üleilmastumise fondi oma töötajate nimel, kuid see taotlus lükati tagasi komisjoni poolt, kuna see ei olnud täielik ja viis kuud hiljem pole ikka Iiri valitsus seda taotlust ära parandanud. muidugi nende tähelepanu on äh, kõrvale juhtinud nende enda poolt äh, kokku ähm, keedetud majanduskriis on viinud selleni, et äh, sajad taotlused on ministri laual, lihtsalt seisavad seal. küünik poliitikutel on ilmselt õigus, kui nad arvavad, et valitsuse probleemid see asi lõpule viia on seotud sellega, et nad ei suuda oma tehingu poolt kindlasti täita, eh, kui see taotlus heaks kiidetakse, kuid midagi peaks siiski tegema. järgmisena saab sõna härra Komutsakos. ei ole kohal härra Komutsakost, sellega siis saab edasi sõna järgmine kõneleja, suur tänu, proua president, ütleb härra Tsasada. ma tahaksin äh, pöörduda eriti volinik Potočniku poole järgmises küsimuses, äh, see puudutab äh, Speedway spordiala, paljudes liikmesriikides on see harrastamisel ja probleem on selles, et see spordiliik tekitab tohutut müra ja direktiiv on näinud ette, näinud, et äh, sportlased peaksid kasutama mm, summuteid, äh, mis tähendab seda, et kogu see spordiala ei ole enam nii atraktiivne. Äh, aga ohud ainult kasvavad, see on sportlastele ohtlikum, kui nad neid summutajaid kasutavad, nad võivad suisa oma elu kaotada ja seepärast ma paluksin, et äh, volinik äh, Potočnik äh, mõtleks ikka, kas sellel on ähm, kasu sellest direktiivist ja et Speedway võetaks välja, härra Tökes. proua president, Miloševitši riigis Ungari vähemusi endiselt ähm, äh, koheldakse vägivaldselt. nelisada tuhat äh, ungarlast elas Vojevodinas ning äh, seal on väga palju inimesi, kes on Ungari päritolu. kuid äh, tänu enamus rahv-, rahvuse esindajate ümberasutamisega on ungarlaste arvukus vähenenud ning vähemusrahvuse esindajaid on ka korduvalt pekstud, muuhulgas ka Serbia salateenistuse poolt. lugupeetud proua president, Euroopa Parlament peaks ju sellise Ungari vastase terrorismi vastu astuma. see peaks olema ka Serbia liitumise puhul üheks eeltingimuseks et äh, arvestataks ka äh, selle kümne tuhande ohvriga, kes on langenud Serbias. proua Senisin järgmisena. proua Johanna Senisin. kallid kolleegid äh Euroopa teadusmaailmas ei ole naised piisavalt edustatud ainult, ainult kolmkümmend protsenti teadustöötajatest, kakskümmend protsenti professoritest, Poolas on ainult seitseteist protsenti ja Poola on kahekümne seitsmes liikmesriigis selles osas viimasel kohal ja sellepärast on väga oluline üks Poolaga akadeemikute programm, millega üritatakse diskrimineerimist vältida, leida lahendusi ja see on programm kodanike endi seast ja, ja nendel ilmselt läheb selle programmi elluviimisega ka hästi. ma paluksin, et Euroopa Komisjon toetaks selliseid organisatsioone, kes selliseid asju ette võtavad. see takistatakse, katkestatakse, vabandust, kõnelejati. järgmisena Jim Higgins suur tänu, proua president ja nagu ma alguses juba üritasin öelda enne, et ma olen väga rahul sellega, et komisjon kavatseb üle vaadata direktiivi direktiivi, mis puudutab äh, siis äh, maakasutust äh, ja maade ostmist väljaspool Euroopa Liitu, kuidagi ei kaitsta neid inimesi, kes on oma koduriigist väljaspool ostnud maid ja see direktiiv on auke täis. ja mul on väga hea meel, et see on nüüd lõpuks siis võetud ülevaatamisele Uh, suur tänu ja viimasena saab sõna härra Pašku. kakskümmend aastat tagasi surid äh, rumeenlased vabaduse nimel ka haridussektoris ja neid äh, kontrollis poliitiline jõud. nüüd on ka ülikoolid meil vabad äh, ja see vabadus on kestnud aastakümneid ja oleks kurvalt irooniline, kui praegu Rumeenia haridusministri programm ülepeakaela läbi viia, läbi suruda seadusandlus, mis seda sõltumatust kärbib ja repolitiseerib süsteemi kujune selleks edukaks. näiteks ähm, äh, rektorid tuleb ametisse nimetada ministri poolt, kes on poliitiline ametnik, äh, ülikool hakatakse kokku panema äh, suvaliselt ja nende varad äh, võetakse ära. ma olen ise professor ja ka rahvasaadik ja ma leian, et mul on kohustus oma kolleegide kaasprofessorite äh, nimel rääkida, olla vastu sellisele äh, ebapoliitil-, ebakorrektsele poliitilisele käitumisele, mis läheb vastu ka Lissaboni lepingule ja mis ei sobi küll ühele uuele Euroopa Liidu liikmesriigile. suur tänu, sellega nüüd üheminutilised sõnavõtud äh, lõppenud, tänan teid ka mõistva suhtumise eest ja ka selle eest, et väga korralikult kõne eest kinni pidasite ja ma loodan, et need, kes nüüd ei saanud